Äh, kuulatan seitsmeteistkümnendal juulil kaks tuhat neliteist äh, peatatud Euroopa Parlamendi istungjärgu taas avatuks. Äh, mul on üks kurb teadaanne, meie endine